head kolleegid, ma palun, et te tagasi oma kohtadele pöörduksite. ja järgmiseks päevakorrapunktiks on härra Tremose I Balcellis raport ja see puudutab Euroopa Keskpanga raportit eh, kahe tuhande kümnenda aasta kohta ja ma tahaksin tervitada Marju äh, Draagit äh, Euroopa Keskpangast ning äh, me taha, tahaksin teile soovida palju edu kogu Euroopa Parlamendi poolt. teame, et teie ülesanded on keerukad ja pöörduksin raportööri poole, härra Ramona Tremosei poolt sellise poole, teil on kolm minutit señora presidenta caro presidente draghi le auguro il benvenuto. suur tänu proua president lugupeetud äh, äh, härra keskpanga president tere tulemast euroopa parlamenti tahan kõigepealt tänada variraportööre suurepärase koostöö selle eest selle raporti koostamisel kallid kolleegid täna me arutame euroopa keskpanga Euroopa Keskpanga aastaaruannet, mis eelmisel nädalal valdkonnakomisjonis vastu võeti. me oleme praegusel hetkel võlakriisis ja mul on väga hea meel, et Euroopa Keskpank keskus turgudele, aga julgustan teda järgnevatel nädalatel ja kuudel neid sekkumisi veelgi tegema, sellepärast et kui Keskpank ei oleks sekkunud, oleks olukord veelgi raskem. meil on väga kahju, et kriisi haldamises Euroopa Komisjon ja liikmesriik olid väga kõhkleval seisukohal, eriti just nende riikide osas, mis ei vii läbi reforme. sellel see tihti sundis ka Euroopa Liitu tegutsema me räägime siin praegu äh, äh, rahapoliitika piiridest ja meil ei ole võimalik kõiki probleeme lahendada, iga liikmesriik on ise vastutav oma rahalise olukorra eest. me ei saa ignoreerida seda, et Euroopa Keskpanga bilansis on väga palju riskantseid varaseid. Euroopa Keskpank annab praegu, on praegu viimane laenuandja ehk siis päästeankur äh, ja seda juba kahe tuhande kümnenda aasta maikuust on väga suur, palju Euroopa Keskpank andnud Euroopa äh, pankadele äh, laenu, millega on siis kaetud liikmesriikide võlgu. see suur Euroopa Keskpanga abi on viivitanud võib-olla reforme ja reformivalmidust mõndades liikmesriikides. meie oma raportis äh, kutsume üles majandusjuhtimist äh, veelgi äh, rohkem sisse viima, see on väga tähtis, tagamaks lõimimist Euroopa Liidu tasandil. meil on vaja ka järelevalvet selles lap-, raportis äh, jagatakse ka härra Trichet arvamust, et meil on vaja Euroopa Liidu rahandusministrit selleks, et koordineerida eelarvepoliitikat ja suurendada euro tõhusust. see võlakriis näitab, et äh, valuutaliidus eelarvepoliitikat ei saa jätta ainult liikmesriikide kätte see raport, mille üle me hääletasime, toob välja ka selle, et meil on vaja Euroopa Liidu rahastut selleks, et äh, talle jääks nii-öelda peaaegu eelarvepädevus. peale selle tuleb meil üles ehitada ka stabiilsusmehhanisme. härra Draghi, ma tervitan ka teie ettepanekuid selles valdkonnas. mis puudutab äh, läbipaistvust, siis ma kutsun üles äh, välja, äh, kokku kutsuma keskpankade äh, juhtide kohtumisi, nii nagu seda on tehtud USA-s, Ühendkuningriigis, Jaapanis ja Rootsis, sest praegusel hetkel on meil vaja tõesti aruandluskohustusi otsustustegemisprotsessis sellel raskel ajal. me täna äh, tõesti hääletame selle üle, et me saaksime ka rahandusministrite nõukogu järeldused. me e, arvame, et ministrite nõukogu peaks kuulama ka selle koja arvamust, suur tänu. suur tänu, härra Tremosa Ibaltsels ja järgmisena saab sõna Euroopa e, Keskpanga juht ja nagu raportöör ütles, me ootame põnevusega teie ettepanekuid. suur aitäh, lugupeetud president lugupeetud härra Tremosa. aitäh lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikutele. mulle valmistab suurt headmeelt täna siin viibida esimest korda Euroopa Keskpanga juhina ja mul, minu jaoks on suur au tutvustada teile iga-aastast Euroopa Keskpanga aruannet tahaksin kõigepealt avaldada tunnustust oma eelkäijale Jean-Claude Trichet'le ta pidas väga viljakat ja konstruktiivset dialoogi kogu Euroopa Parlamendiga oma ametiaja jooksul ning minu sooviks on sellel teel jätkata. sama, sama edukalt ja sama kindlameelselt. tänane kohtumine on heaks võimaluseks vaadata üle Euroopa Keskpanga poliitika seetõttu räägin ka erinevatest aspektidest Euroopa Parlamendi resolutsioonis. ma tahaksin alustada paari sõnaga peamiste rahanduspoliitiliste otsuste kohta ning nende väljakutsete kohta, millega me oleme rinda pistnud kahe tuhande kümnendal, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. nagu te teate, Euroopa Keskpanga rahastuspoliitika on lähtunud eelkõige hinnastabiilsuse tagamise nõudest keskpikas perspektiivis ja siin ma pean silmas stabiilsust mõlemas suunas, see puudutab nii ametlike intressimäärade kehtestamist kui ka mm, erimeetmete kehtestamist. sellel sügisel on finantsturgude pinged jällegi suurenenud ning see on väga vastakailt äh, mõjutanud nii finantseerimistingimusi kui ka usaldust. Äh, majandus äh, on ohtu sattunud ning Äh, väiksem majandustegevus on mõjutanud hindu oluliselt ning palkasid. ja sellest lähtudes äh, Euroopa Keskpank otsustas vähendada oma intressimäärasid kahekümne viie äh, baaspunkti võrra novembrist kaks tuhat üksteist. riigivõlgade mittetoimiv turg on takistanud ähm, euroala riikide toimimist ning see on mõjutanud äh, väärtpaberite turge paljudes riikides. ebaühtlane üleminekumehhanism äh, on kahjustanud äh, ettevõtetele ning peredele laenude andmist. see on väga olul-, eh, see on oluliseks põhjuseks, miks EKP e on võtnud eh, erimeetmeid. muidugi sellised eh, meetmed on piiratud. valitsused peavad üksikult ning ühiselt taastama oma usaldusväärsuse finantsturgude osas lisaks selle, lisaks mm, pingetele riigivõlaturgudel on äh, olnud palju äh, probleeme ka pankades. Euroopa Keskpank võttis kahe tuhande kümnendal, üheteistkümnendal aastal palju meetmeid selleks, et tagada, et pankadel oleks endiselt juurdepääs rahastusvahenditele. seeläbi on endiselt olnud meil võimalik laenata ettevõtetele ning peredele. ning veelgi olulisem, Euroopa Keskpank on äh, Äh, laiendanud oma poliitikat ning taganud äh, pankadele juurdepääsu likviidsusele tagatiste vastu. esmalt me pikendasime neid meetmeid kuue kuu võrra, siis kaheteist ja kolmeteist kuu võrra uus eh, kaetud väärtpaberite eh, programm eh, on samuti ilmavalgust näinud ning see ulatub neljakümne miljardi euroni. lisaks sellele mm, Ameerika Ühendriigi dollarite likviidsus pakutakse pankadele kolme kuu vältel. eile ülemaailmselt koordineeritud tegevuse raames koos mm, Riigireserviga, Jaapani pangaga, Inglise pangaga, Kanada ning Šveitsi riigipangaga oleme me kokku leppinud Ameerika dollari mm, tarnete hinna mm, madaldamise osas. samuti oleme me otsustanud luua kahepoolsed ajutised likviidsusvahetustehingud, nii et likviidsust oleks võimalik pakkuda kõigil, kõikides valuutades, kui eh, turutingimused seda nõuavad neljapäeval järgmisel nädalal tuleb kokku Euroopa Keskpanga eh, nõukogu ning eh, tegemist on kätte jõudnud otsuste langetamise ajaga. mis puudutab praegust olukorda, siis ei olegi enam palju lisada sellele, mis ma viimastes avaldustes olen ütelnud. me oleme teadlikud, et pankadel on endiselt raskusi eh, seda eh, riigi võlakirjade surve tõttu, eh, turgude raske olukorra tõttu ning tagatiste puudulikkuse tõttu samuti me oleme teadnikud bilansilehtedega seotud probleemide ka ning äh, kapitali ning tsüklilise riskiga seotud äh, ohtudest. nüüd aga tahaksin äh, rääkida rohkem Euroopa Liidu Majandus- ja Rahaliidu toimimisest. kahe tuhande kümnenda, üheteistkümnendal aastal on saavutatud palju majandusjuhtimise tugevdamisel, olgugi et kriisi ajal ei ole olnud seda kerge saavutada. Euroopa Parlament on äh, otsustavalt kaasa aidanud nende edusammude saavutamisele ning äh, Euroopa Keskpank äh, toetab seda tööd. kuuikpakk, Euroopa poolaasta, Euro pluss pakt, kõik need algatused on aidanud luua tihedamat koostööd ning parandada järelevalvet Euroopa Liidu majanduspoliitika üle, eriti euroalal. ometigi on olukord praegu keerukas me oleme loonud neid uusi mehhanisme, aga nende positiivne mõju eh, valitsuste eh, fiskaalpoliitikale ei ole veel nähtav. Eh, ohustatumates riikides on valitsused vahetunud, aga ka see ei ole veel oluliselt mõjutanud finantsturge ning parandanud nende olukorda. püstitatud on väga tõsiseid küsimusi ning meil on vaja neile vastata ning see ei puuduta mitte ainult valitsuste poliitikate usaldusväärtust eh, ning eh, reformide tulemusi, vaid eh, see puudutab ka meie ühise fiskaaljuhtimise, ühist fiskaaljuhtimist. ma olen veendunud, et uus järelevalve taastab usalduse, ma olen ka veendunud, et riigid on üldiselt õigel teel aga meil on vaja väljastada usaldav äh, märguanne, nii et lühikeses perspektiivis ka usaldus taatu-, taastuks. ma usun, et Majandus- ja Rahaliidul on vaja uut fiskaalkokkulepet kokkulepet, mis sisaldaks eh, fiskaaleeskirja, milles ollakse kokku lepitud koos eh, ning mis tähendab ka ühiseid eh, kohustusi kõikidele euroala vahetustele. nagu meil on tõhus kokkulepe, kus räägitakse rahanduspoliitika eesmärkidest, see tähendab muuhulgas ka sõltumatut keskpanka, mille eesmärgiks on tagada hindade stabiilsus fiskaalkokkulepe eh, peaks eh, põlistama kehtivad eh, fiskaaleeskirjad ning see peaks sisaldama samuti valitsuste poolt võetud kohustusi võib tekkida küsimus, kas sellest piisab turgude stabiliseerimisel ja kuidas äh, on võimalik kasu saada lühikeses perspektiivis äh, pikematest väljavaadest. meie leiame, et tegemist on kindlasti kõige olulisema sammuga, kui me soovime oma usaldusväärtust taastada. sellele võivad järgneda muud sammud, aga siin on järjekord oluline. kõige olulisem on jõuda selleni, et meil on äh, ühine fiskaalkokkulepe, mida me jagame. Äh, usaldus äh, töötab mõlemas suunas, kui meil on olemas tugev alus pikas perspektiivis ja siis on lühikeses perspektiivis võimalus kergemini tagada usaldust investorid nii ehk nii ju lähtuvad pikemas perspektiivis, eriti kui jutuks on riigi võlakirjad Äh, uus fiskaalkokkulepe viiks ka kõikehõlma majandusintegratsiooni süvendamisena. ma tahaksin, ma tahaksin samuti rääkida selgest, äh, siinkohal selgest äh, teest kogu euroalale, selgest raamistikust kui me räägime toimivast majandusliidust, siis me peaksime kõik võimalused avatuna hoidma, me ei tohiks kõrvale heita lepingu muutmise, aga on vaja ka kiiremaid samme. Eh, milline ka lahendus ei oleks, ettevõtted, turud ning Euroopa kodanikud ootavad eh, poliitika eh, elluviijatelt otsusekindlat tegevust kriisi lahendamisel. kätte on jõudnud aeg kohandada euroala ning luua institutsioonid, eeskirjad ning menetlused, mis vastavad rahaliidu nõuetele. aitäh tähelepanu eest! Much, uh, uh, suur tänu, härra president, andsite meile väga palju mõtteainet äh, ja nüüd läheme edasi meie aruteluga ning kõigepealt saab sõna härra Gay Mitchell ja seda Rahvapartei fraktsiooni nimel kaks minutit, palun. tänan, uh, tänan raportöör suur tänu, tahan tänada raportööri ja tervitada härra Draagit siin esimest korda. tahan tänada ka sellest, mida ta ütles äh, lepingute muutmise ja kiiremate vastuste eest. tahan tänada ka seda, et Euroopa Keskpank on aidanud toetada likviidsust Euroopa Liidus, sest muidu me poleks äh, siiamaani ellu jäänud tõesti, meil on väga tähtsad küsimused, mille ees me seisame. oleme ristteel Euroopa Liidu ajaloos ning äh, ühisvõlakirjade küsimus äh, ja nii-öelda viimase äh, päästeankru laenamine on ka väga tähtis küsimus, olgu selleks siis Euroopa Keskpank, EFSF või midagi muud. me ei saa enam viivitada, otsustav hetk on käes ja see on meie suurimaks probleemiks. ning kui me soovime lepingute muutmist, siis äh, peaksime liikuma pro forma edasi, eeldades, et aluslepingute muutmise kinnitavad ka liikmesriigid head tagasiulatuvalt. liikmesriikide muut-, vabandust, aluslepingute muutmine võtab aga aega ja mõndades liikmesriikides tuleb läbi viia ka referendum ning mina ei usu, et meil on see aeg. võib-olla võib öelda, et jah, meil on küll teatud õiguslikud nõuded, ranged nõudeid, kuid me ei saa Titanicut äh, pöörata kas paremale või vasakule, sellepärast et valgusfoor ei luba seda. ja see tähendab seda, et me põrkame kokku jäämäega, hüppame päästepaatidesse, vaatame, mis on järele jäänud. Euroopa Liidul ja Eurol ei tohi lubada minna sama teed nagu Titanicul. ma arvan, et äh, kõik peavad tegutsema praegu. tegemist ei ole mitte poliitikute tööga, vaid riigimeeste ja riiginaiste tööga ja ülesandega ning ma loodan, et nad saavad sellega hakkama. ma arvan, et kõik peaksid lugema veel kord Poola välisministri kõnet, mille ta pidas siin kojas natukene aega tagasi, sest ma arvan, et see on väga tähtis selleks, et me saaksime aru, milline, millises ohus on Euroopa Liidu tulevik. suur tänu ja meie järgmine kõneleja on härra Kutas ja teil on kaks pool minutit, palun. suur tänu, härra president. austatud president Draghi, tere tulemast Euroopa Parlamenti austatud kolleegid! sooviksin kõigepealt tänada härra Tremosat väga hea koostöö eest, mida me tegime resolutsiooni teksti väljatöötamisel. praeguse ebastabiilsuse taustal on Euroopa Keskpanga roll äärmiselt tähtis. me toetame Euroopa Keskpanka võitluses ebastabiilsuse vastu, kuid kõiki võimalusi ei ole veel ära kasutatud. Euroopa Keskpanga sõltumatus peaks olema ka edaspidi tagatud ning kui Euroopa Keskpangast saab viimane päästeankur, kes annab laenusid riikide keskpankadele, on tema roll ohus. kui pank on keskses rollis, siis äh, seab see panga usaldusväärsuse ohtu. Euroopa Keskpanga keskset rolli tuleb tugevdada radikaalsete meetmetega. see, selleks aitaks kaasa ühisvõlakirjade emiteerimine, maksupoliitika ühtlustamine, Euroopa Stabiilsusfondi kasutuselevõtt seetõttu ma tervitan komisjoni ettepanekut kahekümne kolmandast novembrist. ma leian, et on äärmiselt oluline taga, tagada finantsturgude stabiilsus ning solidaarsus ning sellest võidaksid kõik see aitaks vähendada võlgasid ning lõpetuseks sooviksin öelda vaid ühte. ma usun kindlalt, et Euroopa ühisvaluutat ei saa säilitada ilma maksusüsteeme ühtlustamata. aitäh! suur aitäh ja nüüd proua Goulart ja teil on kaks minutit. suur aitäh, härra president, härra Draghi, meil on hea meel teiega täna jälle kohtuda ja pean ütlema, et hea meelega oleks näinud siin rohkem kolleege kohal, et teile tunnustust avaldada, aga esmalt äh, Euroopa Keskpanga sõltumatuse kohta. ma leian, et äh, väga hea, et proua Merkel, härra Modi ja härra Sarkozy seda meelde tuletasid ja ka meile Euroopa Parlamendis on see väga oluline. muidugi mõista äh, sõltumatus tähendab seda, et teil on ka suurem vastutus ka juhtivnõukogus, aga me usaldame teid selles osas Äh, mida peaks äh, Euroopa Keskpank tegema ja mida ta teeb, äh, aga ka teie sisekorralduse puhul tuleb ütelda, et praegu on tekkinud olukord, kus see kahjustab keskpanga sõltumatust ning euro olukorda. tahaksin tulla tagasi avalduse juurde. väga õige, et arutelu leiab aset nõukogu panga nõukogus, aga kui otsused on vastu võetud, siis ma sooviksin, et eh, lõpuks ikkagi jääks peale meeskonnavaim ning et neid otsuseid, eh, otsuste tegemisel lähtutakse Euroopa eh, huvidest ning seatakse need kõrgemale liikmesriikide huvidest. Euroopa Parlament nõuab suuremat läbipaistvust, aga praegu ei ole küsimuseks see, et tuleks protokollid avaldada, vaid lihtsalt liikmesriikide ajakirjanduses räägitakse asjadest, mis ei lähe kokku sellega, sellega, milles on ühiselt kokku lepitud tihti öeldakse, et poliitikud räägivad liiga palju, naised räägivad liiga palju, aga tundub, et meelsust äh, tehnokraatide hulgas on ka neid, kes võiksid äh, natukene vähem rääkida. Äh, me, ma tahaksin teile tunnustust avaldada avalduse puhul, aga tahaksin ka rõhutada seda, et meil on üksainus leping, üksainus ühisraha ning meil on ka ühtne soov distsipliinist kinni pidada ja ma loodan, et ka teie oma äh, pangas äh, jääte nende väärtuste juurde, kui te kaitsete Euroopa Keskpanka ülejäänu osas, aga head pealehakkamist ja me loodame teie peale. Uh, I... suur tänu ja nüüd järgmisena proua Svinböön, üks minut, palun. I'd like to congratulate president Draghi on his new tahaksin õnnitleda äh, härra Draghit tema uuel töökohal ja soovida talle edu nendes turbulentsetel aegadel. Sarkozy ja Merkeli kokkulepped tunduvad praegu paika panevat Euroopa Keskpanga uut rolli. Euroopa Keskpangad peab just kriisi ajal olema see stabiilsuse ankur. Euroopa Kesk ei peaks siiski olema viimase etappi äh, laenuandja Euroopa Keskpank ei tohiks olla poliitiliseks jalgpalliks, mida siis riiklikud poliitikud saavad taguda. nii nagu ja peale selle ei peaks teised liik-, institutsioonid otsustama, või mida ta teeb, liikmesriigid peavad kodus kõigepealt korra majja lööma ja seda peavad tegema ka äh, nii euroala riigid kui ka mitte euroala riigid. me võtsime majandusliku juhtimise pakti vastu mõned äh, kuud tagasi ja seal on ka kirjas, et liikmesriigid peavad suurendama stabiilsust, peavad oma liikmesriikides kõigepealt eelarvete defitsiidi viima madalamale ja usaldusväärsus on tõesti võtmetähtsusega praegustel aegadel. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Šuntis ja teil on üks minut suur aitäh, härra president, head kolleegid, äh, härra Draghi. Euroopa Keskpanga eesmärgiks on hindade stabiilsus hoolimata äh, reaalmajandusest. kõik see on katastroofilised tulemused kaasa toonud. mina rõhutan seda ja seda rõhutatakse ka raportis. mina teeksin ettepaneku äh, et me peaksime arvamusi vahetama ning muutma Euroopa Keskpanga rolli. lisaks sellele kahe tuhande kümnendal aastal me räägime praegu kahe tuhande kümnenda aasta aastaaruandest ja Euroopa Keskpank räägib, et nad on tegutsenud inflatsiooni vastu ning et äh, ei tohtinud äh, spekulaatorite tulusid vähendada, nemad aga meid niivõrd äh, katastroofse situatsioonini viisid, samuti räägiti sellest, et äh, tuleb ähm, tulud kõrged hoida. mis me vaatame, vaatame nüüd aga, mis toimub Ühendkuningriigis, Ameerika Ühendriikides ning äh, nüüd äh, sõltumatuse kohta, see on jällegi miski, mis on vägagi vaieldav. sõltumatud pangad käituvad nii, nagu peaministrid teatud riikides. Nendega manipuleeritakse see peab aga muutuma ja et nii kaugele jõuda, selleks on vaja äh, ka poliitikat muuta ja muuta see parlamentaarsemaks. suur aitäh, härra Blum ja teil on üks minut Well, you, I... tänu härra president ma loodan et ma võin teid nimetada äh, laevajuhiks kui ma vaatan praegust olukorda, ma tõesti lugesin selle raporti läbi vastupidiselt palju mu, paljudele mu kolleegidele, siis äh, reitinguagentuurid, IFF, ühine Euroopa Riigikassa, ühine rahandusminister, kes kõik tuleb valida, et tegemist on manifestiga Euroopa majanduslikule diktaatorlusele ja sellepärast ma kardan, et Briti konservatiivne partei tervitab seda avatud kätega ja kui mitte, siis äh, nad äh, lähevad lihtsalt koju ja üritavad seda eh, halva mängu juures head nägu teha. ma arvan, et eh, tundub, et praegusel hetkel te siiski olete vale hobuse selga hüpanud. suur tänu. järgmine kõneleja on härra Möltser, teil on üks minut. presidendi ECB härra president, Euroopa Keskpanga peamine ülesanne on tagada euro eh, stabiilsus. praegu eh, on meil aga vaja võidelda infla-, ohustava inflatsiooni vastu. kahe tuhande kümnendal aastal eh, võetud kohustused ning kakssada 200 miljonit eurot, mis on välja antud, ei aita stabiilsuse, ei aita inflatsiooni vastu võitlemisele kaasa. Euroopa Keskpank liigub hallis tsoonis fiskaalpoliitika ja maksupoliitika vahel ning see võib vähendada panga usaldusväärsust ning tuua kaasa tohutud kulud. praeguse kriisi olukorras ei tohi niisugust poliitikat jätkata tänu paljudele valedele otsustele oleme me inflatsiooni ohus ning meie majandust ähvardab kokkuvarisemine. meil on vaja tagada see, et ka edukaid riike ei tõmmataks praegu katastroofi kaasa. Uh, suur aitäh ja sellega on fraktsiooni nimel kõnelejate nimekiri läbi. nüüd aga saad sõna kõnelejate enda nimel, proua Kalpelts, palun kaks minutit. aitäh, kõigepealt eh, sooviksin härra president Draagit eh, südamlikult tervitada tema esimese visiidi puhul Euroopa Parlamenti ning sooviksin tänada ka raportööri väga hea töö eest. siin on väga hästi kirjeldatud Euroopa Keskpanga äh, rolli hinnastabiilsuse tagamisel ning neid meetmeid, mida Keskpank on võtnud. mis puudutab aga edasist tegevust Euroopa Keskpanga vastutust, äh, siis äh, Euroopa Keskpank vastutab euro no, alase stabiil-, äh, poliitika ühtsuse eest, mina leian, et Euroopa Keskpank peaks tegema tugiostusid, ta peaks sekkuma äh, ning äh, Euroopa Keskpank peaks toetama likviidsust, ostes riskantseid võlakirju liikmesriigid võivad seeläbi kergendatult hingata ning jätkata majanduspoliitikat, mis soodustab investeeringuid. väga oluline on säilitada ülevaade ning kontroll ning seetõttu on minu arvates väga hea mõelda põhjalikumalt selle üle järele, kuidas võiks Euroopa Keskpank aidata Euroopa finantsfondi loomisel see aitaks meil vähendada meie sõltuvust muudest rahvusvahelistest finantsinstitutsioonidest. ma arvan, äh, et äh, meil on vaja ka mõjuhinnanguid selle kohta, mis puudutab eurovõlakirju, euroaktsiaid. Äh, me peaksime kaaluma, millised on vastavad mehhanismid ning meil on vaja tagada usaldusväärsus raportööri ettepanekud on vägagi tervitatavad selles osas, mis puudutab istungite protokollide avalikustamist. ma soovin teile, härra president, väga palju edu ja jõudu teie töös, aitäh! Uh, um, proua Kalbelts, uh, härra Blum uh, lehvitas sinise kaardiga, kas te olete valmis tema küsimusele vastama? härra Blum, teil on pool minutit. You, you mentioned actually the pur-. Te mainisite eh, seda, et eh, ostetakse riskantseid eh, vahendeid. mina olen majandusteadlane. kelle rahaga te ostaksite seda? kelle raha te kasutaksite? kust te selle raha saaksite? kas äh, Yorkshire'i minu äh, valimisringkonna pensionäridel, kes saavad äh, sada naela nädalas, kelle rahaga te neid projekte rahastaksite? köszönöm képviselő úr kérdését bár nem értek egyet már magával. austatud kolleeg ma ei ole nõus juba küsimuse püstitamisega Te olete selle väga provokatiivselt sõnastanud. me ei oleme kriisiolukorras, kui Euroopa Keskpank ei võta keskset rolli, ei väljenda selgelt oma seisukohta, siis on teie küsimus väga kummaline, ma ei arva, et siin peaks küsima, kelle rahaga tuleks need riskantsed võlakirjad kokku osta. ma arvan, et me peame väl-, äh, looma selleks äh, äh, soliidse baasi. ma ei ole aga siin ilmselt kõige parem sellel, inimene sellele küsimusele täpselt vastama. suur aitäh jah, tõesti oleks olnud üllatav, kui härra Blum poleks provokatiivne olnud, aga järgmisena saab sõna härra Hong Kong ja teil on kaks minutit. head kolleegid, lugupeetud president, lugupeetud Euroopa Keskpanga juht, siin raportis lõpuks ometi saadakse lahti teatud äh, tabudest, siin on kirjas, et luuakse äh, krediidireitingu amet ning samuti räägitakse Äh, teatud riikide puhul äh, reitingu peatamisest samuti räägitakse teisesel turul riigivõlakirjade ostmisest Euroopa Keskpanga poolt. see võimaldab äh, endiselt laenata äh, pankade vahelisel turul ning sellega on võimalik vältida likviidsuskriisi. aga et äh, riigivõlakirjade kriisist üle saada, peaks Euroopa Keskpangal olema võimalus sekkuda ka esmasesse turgu, vastasel juhul tekib ebalikviidsus. Saksamaal on raske vahendeid koguda üksinda Itaalia väärtpaberite ehm, puhul on kulud üha kõrgemad ning eh, see kõik võib tõsiselt ohtu seada kõikide pankade tervisliku seisundi. Eh, samuti ei peeta seeläbi kinni uutest eh, solventsusnõuetest. Euroopa Parlamendi raportis rõhutatakse samuti seda, et meil on vaja Euroopa ühist reservi nagu Ameerika Ühendriikides peaks see sisaldama riigireserve äh, ja riigivõlakirju väiksema intressiga ning äh, meil Euroopa Keskpangal peaks olema õigus ka osta äh, neid võlakirju. Neis riikides, Ameerika Ühendriigis ja Ühendkuningriigis on äärmiselt madalad intressimäärad praegu, seda hoolimata ka reidiagentuuride hinnangutest lugupeetud daamid ja härrad, kui me vaatame, mis on äh, toimunud kahekümnendatel aastatel Saksamaal, praegu on äh, tootmisvõimekus vähendanud, ei ole rohkem inflatsiooni kulude tõttu äh, ja palkade tõttu ja selle seda seetõttu, et ka majanduslik kehv olukord vähendab ka toormaterjali hindu. lõpuks ometi on mm, jõudnud kätte aeg üles näidata julgust rahanduspoliitika osas, vastasel juhul äh, muutub olukord äh, lihtsalt konservatiivse poliitika tõttu rahanduse vallas täiesti absurdseks. suur aitäh ja proua Strajček ja teil on poolteist minutit aega. Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. suur tänu, tere hommikust, härra president, daamid ja härrad, tänane arutelu ja mitte ainult tänane arutelu ei ole tegelikult selle üle, kas Lissaboni lepingut tuleks muuta või mitte. kas meil on vaja rohkem või vähem äh, sõltuvat Euroopa Keskpanka ja kas meil on Euroopa ühist riigikassat? ma arvan, et tegelikult tuleks esitada üks palju tähtsam üldine küsimus. kas tegemist on võlakriisiga või tegemist on eurokriisiga? selles valguses tuleb ka küsida, kas äh, võlad on kriisi põhjuseks või kriisi tulemuseks, kas need äh, võlad on tekkinud viimasel paaril aastal või tegemist on äh, võlgadega, mis on tekkinud ja kuhjunud viimase paarikümne aasta jooksul. ma ei usu, et eurot tuleks süüdistada selle kriisi puhkemise pärast. tegemist on pikaajaliste struktuuriprobleemidega Euroopas. meil on vaja suuremat eelarvealast vastutust äh, liikmesriikides, kuid äh, see tähendab seda, et meil tuleb vastata küsimusele, kas inimesed äh, on valmis oma ootusi ja tegutsemisviise muutma või nad lihtsalt soovivad jätkata äh, heaoluriigiga siiamaani nagu siiani. meie eelarvetel on väga suur koorem ja kui me sellest lahti ei saa, siis jätkub see kriis. suur tänu, järgmisena härra Murphy, palun üks minut. Uh, I have here a ransom note that was sent to the Italian government eh, mul on siin viienda augusti Itaalia valitsuse kiri, kus räägitakse kasinusmeetmetest, mis tuleb ellu viia. kõik need meetmed puudutavad eh, tegelikult makse tööklassi, eh, töölisklassi elanikkonnale. härra Draghi ning ka Jean-Claude Trichet Euroopa Keskpangast, te toetate neid. siin lõpus on kirjas, me usume, et valitsus võtab kõik vajalikud meetmed ja ähvarduseks oli see, et vastasel juhul ei osteta väärtpabereid Itaaliast. Euroopa Keskpank on peale sundinud äh, kasinusmeetmeid Iirimaal, Portugalis, Kreekas, Euroopa Keskpank on samuti olnud äh, kaasosaliseks äh, nendes äh, reformides, mis on aset leidnud äh, valitsuses ning valitsuste vahetustes liikmesriikides. täna on korratud äh, et seda, et Euroopa Keskpank on sõltumatu, aga sõltumatu ja puutumatu on ta ainult demokraatlikust kontrollist ja ta teenib endiselt rikast huvisid ning seda ka praeguse kriisi ajal. Uh, next... suur tänu ja järgmisena härra Morganti, palun üks minut. Eh, aitäh, härra president, austatud kolleegid. Euroopa Keskpank on praeguses kriisiolukorras väga hästi toiminud, ta on suutnud inflatsiooni madalal hoida, ta on ostnud äh, kriisi väärtpabereid ning äh, me, ning kui me tahame Euroopa Keskpangale uusi ülesandeid anda, eh, siis me peame mõtlema sellele, et Euroopas on olukord teistsugune kui Ameerika Ühendriikides. see, me peame silmas pidama eesmärki eh, ning arvestama liikmesriikide huvidega need riigid, kes on raskustes, on sunnitud maksma väga suuri intresse ning siin on vaja leida lahendus Euroopa ühisvõlakirjade kaudu. me peame vältima selle, seda, et kriis revi-, leviks ja haaraks kaasa ka teised riigid. suur tänu, järgmisena härra Pallone, kaks minutit, palun. aitäh, härra president austatud president Draghi, lubage end tervitada siin saalis Euroopa Keskpanga uue juhina Itaalia delegatsiooni nimel, Itaalia Rahvapartei nimel me koostame eelarvedistsipliini tagamiseks uusi eeskirju. meil on vaja ka kiireid koheseid lahendusi meil on vaja, et arutelu ühisvõlakirjade üle toim-, viidaks läbi kiiremini, meil on vaja kiiresti meetmeid, et edendada majanduskasvu. Euroopa Keskpank on võtnud enda kanda olulise rolli, ostes ohustatud võlakirju te hoiate inflatsiooni taseme madalal. meil on vaja aga kiiret ja tõhusat tegutsemist sest eh, kriisist on saanud eurokriis ning eh, eurot on vaja toetada. Euroopa Keskpank aga ei ole samas rollis nagu liikmesriikide keskpangad. Euroopa Keskpank peab aga eh, minema kaugemale, ta peab minema kaugemale ka IMF-ist, tal on vaja leida võimalused, eh, kuidas vaatamata vastuseisule eh, täita oma eh, enda ees seisvaid ülesandeid ning ta peab saama ehtsaks keskpangaks. ta peab olema võimeline raha välja andma teostama järelevalvet, ta peab olema tõepoolest see viimane ankur, kelle pööle, poole saavad riigid pöörduda. see annaks olulise panuse kriisist väljumiseks, solidaarsuse tagamiseks riikide vahel, nii nagu seda soovisid Euroopa Liidu asutajad Adenauerist Gasparini. suur tänu ja järgmisena härra Skik Luuna ja teil on kaks minutit, palun härra president, lugupeetud Keskpanga president. tegemist ei ole ebaõnnega, et me oleme nüüd jõudnud katastroofi äärele. tegemist on lihtsalt äh, äh kalkuleeritud äh, teguviisiga, millesse oli kaasatud kõik äh, euroala liikmed. tegemist on kalkuleeritud tegevusega, kus me oleme jõudnud nüüd katastroofi äärele selleks, et äh, kasu lõigata. euroalale võlaandjad on üritanud äh, võimalikult palju võlariikidest välja pumbata, sellepärast on äh, ka kärpeprogrammid nii palju rahvale halba teinud ja peale selle tuleb äh, hoolitseda ka selle eest, et need tingimused, mis peale on pandud, ei oleks enam nii õudsed. me teame, et kellegi huvides ei ole see, et äh, liikmesriigid pankrotti läheksid. Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskpank tegelikult ei soovi välja tulla oma sellest positsioonist, kus ta on viimase hetke päästja ja laenude andja Euroopa Parlamendis on mitmeid tunde räägitud sellest, äh, millised peaksid olema karistused ja välja töötati ka kuuik pakett, millega, mida aga ei ole arvestatud. nõukogu kasutab tabuna, näeb tabuna selliseid sõnu nagu ühisvõlakirjad ja võlgade kustutamine, see kõik toob endaga kaasa ohte. me oleme praegusel hetkel allakäigu teel ja ja välja ei ole töötatud strateegiat, kuidas sellest katastroofist välja tulla. see ükskõik millises vormis on meil vaja meetmeid, millesse oleks kaasatud kõik euroala liikmed ja oleks arvestatud ka moraalsete riskidega. meil tuleb tegutseda üheskoos nende kesksete põhimõtete puhul. ja me peame tegutsema praegu, mitte siis, kui on liiga hilja. suur tänu ja järgmisena härra Tšernetški, kui tundub, et tema aitab aega kokku hoida, sest teda ei ole kohal ja seega saab sõna härra Paška ja teil on üks minut, palun. suur tänu, härra president, lugupeetud volinik, lugupeetud keskpanga juht. kahe tuhande kümnendal aastal Euroopa Keskpank ei olnud nõus teatud liikmesriikidega ja ostis kokku riigi võlakirja järelturul, kuid see ei stabiliseerinud olukorda järelturgudel statistika näitab, et võlakirja ostude maht oli nii suur, et liikmesriik ei olnud, vabandust, et keskpank ei olnud võimeline finantssüsteemi tasakaalustama. kui selline ebaedukas finantssekkumine jätkub, siis see tähendab äh, seda, et äh, et eh, euro, euroala ostujõud väheneb, see tähendab seda, et Euroopa Keskpank peab olema eh, tundlikum, kui ta kaitseb valuutat ja peab kaitsma ka paremini hinnastabiilsust. suur tänu ja järgmisena proua McInnes, palun, ning teil on kaks minutit. lugupeetud president, ma tahaksin tänada ka raportööri tehtud töö eest olgugi, et me ei räägi niivõrd palju praegu kahe tuhande kümnendast aastast kui tulevikust. tahaksin eh, tervitada härra Draagit Euroopa Parlamendis. Teie eh, eelkäija härra Trichet väga levinud Ühendkuningriigis ning ka teie nimi on juba väga tuntud ja teie kohta on öeldud, et te teete vähem sõnu kui teie eelkäija, aga ma tahaksin tänada teie sõnade eest täna hommikul. ja teie positsioonil olevast eh, sõnavõtjast seda oodata oligi, te ütlesite väga selgelt, aga mida meilt nõutakse praeguses olukorras? me peame taastama usalduse ja seda on väga raske teha, kui ükskord usaldus on kaduma läinud ja ma vaatan praegu härra Blumi poole, kes küsis äh, siin küsimusi ja küsib alati demokraatia kohta ja ütleksin, et ettevaatust, mida te tahate sellega, sellepärast et siin ei ole probleemiks äh, Euroliit või Euroopa Liit, vaid äh, probleem on ülemaailmne ning kui te saate oma tahtmise euro läbi kukub ning et see koda kokku kukub, siis ka teie riik seisab silmitsi uskumatult raskete probleemidega ning äh, praeguses äh, debatis, ma arvan, me peaksime ikkagi mõistma, mida meie sõnad tähendavad ja kuivõrd oluline on usaldust taastada äh, siin on mängus need inimesed, keda mina esindan, nad peavad teadma, et need, kes valiti ja kes on võimul, teevad õigeid asju nende nimel jah, äh, ma olen valmis ka siin, ka küsimusele vastama, aga ma pole veel lõpetanud. me peame edasi liikuma ja ma usun, et me oleme seda ka teinud. sest et nüüd me saame aru, et tegemist on palju tõsisema probleemiga, mis puudutab meid kõiki. meil on vaja, et euro oleks edukas ning et Euroopa Keskpank oleks osaks usalduse taastamisest ja uute meetmete kehtestamisest, mida meil tulevikus vaja on vabandan, et üle aja läksin, härra president. jah, ma usun, et äh, teid võib vabandada selles osas, aga härra Blum soovib esitada sinise kaardi küsimuse ja te nõustute sellega ja ka härra Mitchell. kas te olete valmis ka tema sinise kaardi küsimusega nõustuma? veel üks minut, jah, palun, härra Blum, pool minutit teile. jah, ma ei taha, et läbi kukutakse, aga siin kojas on tekkinud tunne, et meil on asteroid või äh, tsunami äh, äh, siia jõudnud. ning need põhjused, miks raskusi on Euroopa Liidu liikmesriikidel, see on meie enda süü, me oleme ise endale selle kaela toonud, mitte jumala tegu, me oleme seda ise teinud, ärvake ometi üles. ma palun teid proua McInnes. jah, ma jään omaenda nõuande juurde, olgem rahulikud, ma ei saagi teiega rohkem nõustuda, aga kui me probleemi ise oleme tekitanud, siis eh, ühiselt me peaksime suutma selle ka lahendada. karjumine ei toimi. Eh, teid küll kuuldakse, aga keegi teid kuulda ei võta. suur aitäh, väga kena lühike vastus, härra Mitchell. ilma mikrofonita kahjuks. Micro wonder if Ms McGuinness, Mr President, would agree with me given the experience we've had in Ireland. härra president, kas te olete nõus sellega, et meie kogemused Iirimaal sellest, kuidas meist sai Kelti tiiger ja hiljem, kuidas me välja kut-, läbi kukkusime, on täiesti vastuvõetamatu, et seda kõike ühes lauses öeldakse. pool minutit, proua McInnes. ma olen põllumajandusteadlane võtan härra Mitchell'i küsimust väga tõsiselt ja sellepärast tahaksin kõikidelt paludelt, kes äh, osalevad siin arutelus, et äh, arvestage tagajärgedega nii siin kojas kui ka mujal on väga tähtis, et me kasutame sõnu ja ärge keeraks seda nüüd pea peale, et me kasutame sõnu, millel on ka sisu ja millest me kavatseme hiljem kinni pidada suur tänu ja teie sõnad on nii provokatiivsed, et härra Rüübich on ka sinise kaardi tõstnud, ütleb härra president ja sooviks teile küsimuse esitada. kas olete nõus ka härra Rüübichile vastama, ma arvan, et see on viimane küsimus teile, aga palun, härra Rüübich, pool minutit. jah, mina tahaksin tänada, ma arvan, et paljude jaoks siin kojas oleks väga hea, kui neil oleks võimalik iseenda oma valuuta luua ja siis oma rahaga niimoodi kulutada, kuid tava, praktilises elus see ei toimi ja ma arvan, et kui me peame nüüd tõesti vaatama, mis finantsturgudel toimub ja me peame hoolitsema selle eest, et likviidsus säilib. ja sellepärast tahaksin proua McKinniselt teada saada, et kas ta usub, et see, mis nüüd eile juhtus, nimelt et keskpangad äh, paiskasid turgudele väga palju raha, et kas see aitab stabiilsust tagada ja kas sellega on nüüd meie kaksisveekujulise kriisi lõpp kätte jõudnud? mina usun, et see on andnud sõnumi, et me oleme valmis kaitsma seda süsteemi ja tõsiasi, et meil on koordineerimine, on väga tähtis ning äh, turud, nagu härra Van Rompuy siin kohas ütles äh,, äh, võivad kiiremini reageerida, poliitikatel on vaja aega ma arvan, et olete sellega kõik nõus, ma arvan, et seda on võimalik toimima panna, kuid me peame olema keskendunud oma eesmärgile, nii nagu ka härra Blum uh,. suur tänu, proua McGuinness ja muide, ma ainult lehvitasin uh, selle haamriga, ma ei kavatsenud teid visata. proua Podimata järgmisena kaks minutit. suur aitäh härra Tremosai poolt sellise raportiga äh, tunnustab Euroopa Parlament äh, Euroopa Keskpanka ja tema keskset rolli, äh, mida Euroopa Keskpank on kogu kriisi vältel kandnud alates kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kaheksandast aastast, mille probleemid pihta hakkasid, Euroopa Keskpank on toiminud, sekkuti teisestel turgudel ning võlakirjade osas me teame aga, et kriis on siiski levinud, seda piirata ei ole õnnestunud ning nüüd on tegemist juba süsteemse kriisiga. iseenesestmõistetavalt tegemist ei ole Euroopa Keskpanga äh, süüga, aga parlament on korduvalt ütelnud, et äh, kriisi levik äh, on seotud muuhulgas ka otsuste mittelangetamise ja viivitusega ning äh, asjalike otsuste olematusega ja neid otsuseid ei ole vastu võtnud eriti just liikmesriigid. Euroopa Keskpanga otsus, millest te rääkisite, nimelt äh, tegevuse koordineerimine viie suurema maailmapangaga selleks, et tagada likviidsus finantsturgudel ja tagada stabiilsus. Äh, see otsus kindlasti on äärmiselt oluline, see mõjutab ajutiselt äh, kogu süsteemi. me teame aga, et meil on vaja täielikku integreeritud vastust kriisile, vastust, mis läheks kaugemale ning mis äh, puudutaks ka eelarvedistsipliini ja uu-, samuti rääkisite te uuest lepingust äh, härra president, kolleegid ütlesid muidugi, et me mõistame, et Euroopa Keskpank peab olema sõltumatu, aga lisaks hindade stabiilsusele äh, on Euroopa Keskpank ka Euroopa ühisraha valvuriks ning ähm, seda rolli tuleb samuti teil täita. me teame, et kriisist ei ole võimalik välja tulla ilma selleta, et äh, Euroopa Keskpanga rolli äh, tõhustataks, see puudutab muidugi Euroopa Keskpanga nõukogu, te peate kõik ettepanekud läbi vaatama ning seejärel võtma vastuvajalikud otsused, aitäh! suur aitäh! ja enne, kui lähen järgmise kõneleja juurde, ütleksin, et vaba mikrofoni ajal saavad sõna kolm saadikut, härra Mauro, proua Ferreira ja härra De Rosa. nii et äh, lihtsalt teile teadmiseks. järgmiseks kõnelejaks on aga kolleeg Ludvigson, kaks minutit. aitäh, härra president väga oluline on meeles pidada seda, et Euroopa Keskpank on kriisi ajal teinud väga head tööd. intressimäära langetamine oli väga õige otsus ning ka riigivõlakirjade kokkuostmine oli vajalik tegu nüüdseks on kavandatud juba järgmisi meetmeid, kuid kriis ei ole veel möödas. praegu on ohus meie koostöö. meil on väga oluline tagada tasakaal ning praeguses olukorras on vaja võtta terve hulk poliitilisi meetmeid. samas peab meile olema selge ka see, et osa lahendustest sõltuvad Euroopa Keskpanga rollist, tema rolli inten-, suurendamisest Euroopa Keskpank peab saama sekkuda kui viimase instantsi laenuandja see aitaks kaasa tagada stabiilsust, seda ka pikemas perspektiivis eh, ning vähendada eh, riskitaset liikmesriikides. Eh, me peame seisma head selle eest, et erinevad toimijad saaksid aru sellest, et Euroopa Keskpanga rolli on vaja muuta see aitaks vähendada kõikumisi turgudel. see, me ei saa jääda ootama, me peame kohe võtma meetmeid. palju tänu, et andsite mulle sõna uh,. Uh... suur tänu ja järgmisena vaba mikrofon ning esimene härra Mauro, esimesena härra Mauro ja teil on üks minut. aitäh, härra president keskpank, nagu me siin juba paljudest sõnavõttudest kuulsime, on teinud väga head tööd ning me kõik oleme huvitatud sellest, et Euroopa Keskpanga roll edaspidi ka tugevneks, et ta saaks täita oma ülesandeid ning kui keskpank on dialoogis Euroopa Parlamendiga, siis näitab see ka eh, selgelt, et väga oluline on üheskoos leida meetmeid, et rahustada turgusid äh, minu arvates on tegemist väga olulise küsimusega, me peame saama jagu otsustamatusest. me peame liikuma edasi kindlalt, sest meie ees seisavad väga rasked ülesanded, me peame astuma vastu rasketele konfliktidele eh, ning me peame taastama usalduse institutsioonidesse ja Euroopa Keskpanka, selleks on vaja koostööd. suur tänu ja järgmisena proua Ferreira, teil on üks minut, palun. suur tänu härra Draagile, et ta tuli siia parlamendi ette. me oleme praegu läbimas väga huvitavaid ja dramaatilisi aegu ja meil on vaja meetmeid, mis on sihipärased ja mis võetakse vastu kiiresti. kui me vaatame võlgu, pangavõlgu ja riigivõlgu, siis nende küsimustega tuleb tegeleda, kuid kahjuks on meil probleeme praegu riikidega, meil tuleb hoolitseda selle eest, et euroala ja liikmesriikide öö, ähm, võlgu ei laastaks praegu reitinguagentuurid meil on vaja ettepanekuid selleks, et euroala struktuurid läbi mõelda, meil on vaja riigikassat ja ka ühisvõlakirju, kuid see kõik võtab aega. praegu räägime me praegu tõesti väga raskest kriisid ja ainsa lahenduse saab välja pakkuda Euroopa Keskpank. tehniliselt Euroopa Keskpank ju teab, mida tuleb ette võtta, kuid oma tegevusest ei peaks piirama ennast mitte ainult mandaadiga, sellepärast et üldiseks mandaadiks on euro kaitsmine ja mitte võidelda inflatsiooni vastu. kuid selleks, et eurot päästa, ja see on see, mida parlament ning kodanikud teilt ootavad, on see, et te tõesti annaksite meile julgust, julgust on meil vaja, härra Draghi. suur tänu ja viimane vaba mikrofoni voorus sõnasaaja, enne kui saab sõna härra Draghi, on härra Terossa, palun, ja teil on üks minut Hang on. Micro. Micro. Have I got it? Yeah, we'll start you yeah. again. Have I got it now? kas sain sisse mikrofoni? ma tervitan teid, härra Draghi, jah, tõesti, meil on vaja rohkem sekkumist, kuid meie kodanikud ei ole sellega nõus kui ei ole rohkem demokraatlikku aruandlust ja rohkem sotsiaalset solidaarsust, kodanikud ei ole sellega lihtsalt nõus ja ma arvan, et sellega tuleb arvestada. selleks, et äh, vältida seda katastroofi, on meil vaja euro päästa. Euroopa Keskpank peab olema see, kes tõesti annab viimasena laenu, mingit muud võimalust ei ole kui Iirimaa kukkus kokku, siis meil oli eelarve plussis ja ja meie välisvõlg oli kakskümmend viis protsenti, väga kaugel sellest kuuekümne protsendi määrast, mis on piiriks. meil oli tõesti erapankade kriisiga, mis tegelikult meie võlga suurendas saja protsendini SKT-st. SKT tegemist oli võlgadega Briti, Iiri ja Saksamaa pankadele. aga meil ei ole võimalik ellu jääda, meil ei ole võimalik nende võlgadega tegeleda, kui me ei lähe kaugemale eelarve konsolideerimisest ja kõikidest nendest äh, muudest sõnadest, mida siin kasutatakse äh, eelarvedistsipliin ja nii edasi. meil on vaja majanduskasvu, meil on vaja ühisvõlakirju ja ma usun, et äh, suure, kõige rohkem on meil vaja pühendumust solidaarsusele. suur tänu ja sellega on registreeritud kõnelejad ammendunud ja ma annan nüüd hea meelega sõna härra Draagile ja kasutan ka võimalust soovida teile palju edu selle väga suure ülesande lahendamisel. suur aitäh, härra president, aitäh kõikidele auväärsetele Euroopa Parlamendi saadikutele sõnavõttude eest. tahaksin päris alguses ütelda nüüd et ma ootan võimalust jagada teiega arvamusi ja vaateid ja arutada praegust olukorda ja analüüsida seda väga keerukat seisu. ma usun, et paljud teie sõnavõttudest tegelikult äh, vastavad ühele, kuidas taastada usaldus euro Euroopa Liidus euroalal. ning äh, siin selles protsessis on kolm sammast, esimeseks neist on ankru paigaldamine pikas perspektiivis. ehk siis äh, räägime siin fiskaaleeskirjade muutmisest, äh, uuest fiskaalkokkuleppest kokkulepe uute fiskaaleeskirjade üle on vajalik, et luua usaldust kõikides äh, riikides, mis kuuluvad euroalasse. selle tööga ei ole veel lõpule jõutud, ma usun, et järgmised paar päeva saavad olema äärmiselt olulised ja need päevad näitavad, äh, kas me suudame edasi liikuda sellel rajal see on väga oluline, sellepärast et äh, seeläbi on võimalik äh, pikas perspektiivis usaldust luua ning äh, see on vajadus ka ülejäänud kahe samba jaoks. teiseks sambaks on finantsmehhanismi toimimine. meil on EFSF, tegemist on mehhanismiga, mida me peame usaldama ja me peame usaldama, et see toimib, aga siiski on veel mõningaid samme vaja astuda, nagu me kõik teame. kolmandaks sambaks on äh, Äh, riiklik äh, majanduspoliitiline vastus ning äh, ausalt öeldes tuleb ütelda, et sellel rindel on näha päris palju paranemist. nagu ma enne ütlesin, ma usun, et riigid on nüüd õigele rajale saanud. ning veelgi enam, me näeme, et tulevik on paljutõotav, aga tuleb siiski vaadata ka, mida annavad tehtavad reformid reformides ei pea keskenduma mitte ainult üksi eelarvele ja eelarvega seonduvale, vaid eh, tuleb läbi viia ka struktuurireforme. seeläbi tuleb tugevdada konkurentsivõimet ning majanduskasvu. Need on need kolm sammast, eh, mille najal on võimalik usaldust eh, üles ehitada milline on Euroopa Keskpanga roll aga siin? seda on minult küsitud, osad ütlesid, et Euroopa Keskpank peaks rohkem tegema ja osad ütlesid, et vähem. Euroopa Keskpank, äh, ütleksin esmalt, saab toimida vastavalt lepingule seega Euroopa Keskpangalt ei peaks nõudma asju, mis lepingus kirjas ei ole. E, Euroopa Keskpank on e, viimaseks laenuvõimaluseks pankadele, Euroopa Keskpank on e, loonud väga palju likviidsust ning me näeme, et seda likviidsust ka kasutatakse loodud vahendite raames. see tähendab seda, et mahus ei ole niivõrd küsimus, vaid selles, kas see likviidsus ringleb või mitte pankade ning äh, laenude andmise raames. meie eesmärgiks on nüüd likviidsus suunata laenutsüklisse, äh, nii et likviidsuse läbi oleks võimalik reaalmajandust rahastada VKE-sid näiteks ning neid ettevõtteid, mis on sattunud keerukatesse tingimustesse. Nemad, äh, need ettevõtted on need, millel on kõige rohkem pangalaenu vaja suurettevõtted keskeltläbi enamasti suudavad eh, ise kapitaliturul osaleda ja nad sõltuvad vähem pankadest. seetõttu me peame tagama, et eh, laenuahel hakkab jälle toimima. me oleme näinud, et eh, viimasel ajal on laenude osas väga palju kitsendusi sisse viidunud ning see omakorda ei tähenda midagi head lähikuudeks. ma arvan, et see on üheks esimeseks sammuks. osad äh, teist rääkisid mm, ka väärtpaberiturust ja sellest, kas keskpank peaks siin olema aktiivne või mitte meie ei räägi siinkohal likviidsuse loomisest või valitsuste subsideerimisest, vaid äh, rahanduspoliitika mm, ülekandemehhanismide parandamisest. tegemist on äh, erimeetmega ning äh, tegemist on ajutise meetmega ja mida ma pean ajutise all silmas, tegemist ei ole igavesti kestva ja lõputu meetmega. me peame mõistma, et Euroopa Keskpank saab toimida vastavalt lepingule. oleks ekslik, oleks vale, kui me hakkaksime väljaspool lepet toimima, see, see ei oleks seaduspärane, kuid tegemist oleks ka tõsise veaga. see kahjustaks Euroopa Keskpanga usaldusväärsust praegu on tegemist äh, kõige tugevama äh, osalejaga euroalal. ja muidugi äh, see, mis te avalduse kohta ütlesite, valmistab mulle head meelt. eriti praeguses olukorras, mis on äärmiselt keerukas, ei ole mõtet kakofooniat tekitada ning hakata ennetama seda, mis otsustatakse rahanduspoliitikas. me peaksime ühisele protsessile rohkem tähelepanu pöörama, sellega ma saan nõustuda ja kindlasti edendan, edastan selle sõnumi ka teistele juhatuses aga nagu ütlesin, tegemist on võimalustega, mida tuleb kindlasti hinnata ja ma tõesti äh, ootan väga järgmist kohtumist Euroopa Parlamendiga. Econis mõne päeva pärast see juba aset leiabki. suur aitäh, härra president! Uh, thank you very much uh.... suur tänu ka teile, härra president Draghi. ja nüüd selleks, et meie arutelu kokku võtta, annan sõna raportöör Tremosale ja teil on kaks minutit, palun. suur tänu, härra president. lugupeetud president, kallid kolleegid. suur tänu teie kommentaaride eest härra Draghi, Euroopa Keskpank tõesti sekkus õigesti ja hoidis ära suure katastroofi ning päästis väga paljud äh, kodanikud äh, panga võlga, võlg, orjaks sattumise eest. tundub, et turud ei usalda euroala ja ka tegelikult valuutaliitu, kuid surve finantsturgudel aitab äh, kõige rohkem võlas olevaid riike sundida oma võlgu vähendama, eelarvet tasakaalu viima see kriis on võimalus luua suurem fiskaalliit rahaliidu raames. vanad äh, rahvusriigid peavad ära andma osa oma eelarve suveräänsusest. Euroopa kriis on ka poliitiline kriis. Euroopa kodanikud on aru saanud, et Euroopa Liidul ei ole oma meetmeid äh, võitlemaks suure kriisi vastu. Euroopa Liidul ei ole oma vahendeid töötamaks välja oma poliitikaid. Euroopa Komisjon komisjoni roll on äh, vähenenud samamoodi, nagu on meil puutu äh, legitiimsusest. härra Draghi, palju edu teile äh,! me usaldame Euroopa Keskpanka rohkem kui kunagi varem. Uh, that... suur tänu ja sellega on see arutelu lõppenud, me rääkisime siin Euroopa Keskpanga kahe tuhande kümnenda aasta aruandest ning hääletus toimub